Dear colleagues. kallid kolleegid. tänan, et olete nüüd jõudnud istet võtta. jätkame oma päevakorraga ja järgmiseks päevakorrapunktiks on olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja Euroopa Liidu terviklik rändekäsitlus. tegemist on siis arvamuste vahetusega neljateistkümnendal aprillil Libes me juba rääkisime sellest teemast ja täna keskendume siis solidaarsusele ning võrdsele jagamisele, sealhulgas ka pääste ja otsinguoperatsioonide osas. ja ter-, tervitan siin äh, Louis Constantopoulust, kes on äh, Kreeka parlamendi spiiker, edasi Maria Fofi, Filippo Maria Fofi, kes on äh, Itaalia mereväe juht, Martin Xuereb, ränd, sisserändajate offshore keskuse juht ning professor Philippe de Bruiker, MPC EUi koordinaator Odysseuse võrgustiku osas. nii et suur aitäh, et olete siia tulnud. ma paluksin veidi paremat keskendumist siin ruumis kolleegidelt ja kõigepealt selgitan, kuidas me selle koosoleku osa korraldame. kõigepealt ma annan sõna kahele kaasraportöörile, proua Roberta Metsola ning proua Cecil Kienge ning edasi siis annan sõna meie auväärsetele külalistele, edasi on aega juba küsimusteks ja vastusteks. nii et nagu ma ütlesin, siis kõigepealt annan sõna kaasraportööridele ning edasi siis loomulikult ka variraportöörile, edasi siis ähm, koordinaatoritele ning on võimalus sõna võtta ka teistel libekomisjoni liikmetel. nii et kui kõik on nõus, siis annaksingi kõigepealt sõna proua Metsolale. suur aitäh, Jan Vilip, suur aitäh ka meie külalistele, et olete võtnud aega, et siia täna kohale tulla ja räägin täna inglise keeles. Vahemeres on viimastel nädalatel päästetud rekordarv inimesi ning ei ole olulisemat aega selleks, et rääkida Euroopa Liidu sisesest solidaarsusest ning ühtlasi suurendada meie pääste- ja otsinguoperatsioonide võimekust me räägime päästmisest ja eludest tihti numbritena ja statistiliste andmetena, kuid ei saa lubada seda, et me täiesti tundetult vaatame neid, seda, mis Vahemerel on toimunud ja tegemist on lihtsalt järjekordse teemaga õhtustes uudistes ja pärast saame lihtsalt teleka kinni panna. igal hommikul ärkame saades teada, et on järjest rohkem inimesi hukkunud, tegemist on ju inimestega, naistega, lastega, kellel on oma pered, nii et me ei tohi muutuda tundetuks. ja täna on meil siin kohal ka kaks inimest, kes tunnevad seda päästeoperatsioonide ja äh, otsinguoperatsioonide äh, tööd väga hästi ja kõigepealt on meil siin mereväe, Itaalia mereväe juht ähm, Filippo Maria Foffi, kes on juhtinud äh, päästeoperatsioone viimastel aastatel ja ma tahaksin kasutada siin võimalust ja tänada teid ja tervet teie meeskonda. inimesed, nii naised kui mehed, on ju pannud ennast ohtu selleks, et päästa teiste inimeste elusid ning seda lausa igapäevaselt. mina olen pärit Maltalt, nii et ma tean, kui väga on meil vaja kiiret tegutsemist me oleme teinud üleskutse liikmesriikidele suunata rohkem vahendeid pääste- ja otsinguoperatsioonidele, kuid tegelikult peame me tegema äh, rohkem, me ei saa reageerida vaid siin sellistele kiireloomulistele olukordadele, sest et nagu me oleme aru saanud, siis see probleem ei kao kuhugi. meil on vaja püsivat, äh, hästi rahastatud Euroopa otsingu- ja päästeoperatsiooni Vahemeres, Frontexile tuleb anda suuremad pädevused äh, selleks, et tagada äh, et äh, operatsioonide eesmärk oleks ikkagi eelkõige päästa inimelusid ja siin ma tervitan komisjoni kümnepunktilist kava ning ühtlasi ka ministrite kokkulepet äh, selle kohta, et suurendada vahendeid, sest et just nimelt rahastamise aspekt pääste- ja otsinguoperatsioonide puhul on väga tähtis, kuid ma olen juba pikk, piisavalt pikka aega asjaga tegelenud, et näinud, kuidas kõik need kavad ja plaanid lihtsalt hakkavad kuskilt tolmu koguma, nii et nüüd me peame siis vaatama, kas tegelikult ministrid ka oma seisukohad ellu viivad ja kui ma äh, vaatan seda, mida räägitakse meediakanalites, siis näen, et tegelikult kõik see on takerdanud bürokraatia keerdkäikudesse, aga ma loodan, et see, ähm, ma olen sellest asjast valesti aru saanud, mõned liikmesriigid siiski on reageerinud, kuigi mõned seda veel teinud ei ole. nüüd ähm, meie sõnum on selge, kõik liikmesriigid peavad solidaarselt olukorrale reageerima, kuid seda veel toimunud ei ole. Lissaboni leping kinnitas üle ju solidaarsuse põhimõtte, kuid tegelikult need arutelud on käinud, käimas olnud juba äh, aastakümneid ja äh, jätkusid siis, kui tekkis arutelu Euroopa Liidu põhiseaduse ümber. nii et meil on vaja siduvat solidaarsusmehhanismi, mis võimaldab varjupaiga taotlejad liikmesriikide vahel võrdselt ära äh, jagada pärast seda, kui ületatud on juba teatud arv Malta, Kreeka ja Itaalia ei pea sellega üksi hakkama saama. tihtipeale tõlgendatakse solidaarsust lihtsalt ähm, raha suunamisega, no justkui see lahendaks kõik probleemid. tegelikult on loomulikult väga tähtis, et meie agentuuridele oleks ähm, jagatud piisavalt vahendeid, aga äh, see ei ole sama kui siduvate mehhanismide loomine. solidaarsus tegelikult läheb kaugemale liikmesriikides riikidest, me peame näitama solidaarsust üles ka näiteks Sahara taguste ähm, riikidega ning Aafrika sarveriikidega ja nä-, ja äh, tegutsema endiselt äh, ka diplomaatilises valdkonnas selleks, et saavutada nende piirkondade stabiilsus. vaid pikaajaline lähenemine koostööle kolmandate riikidega võimaldab teha lõpu haavatavatele inimestele kes lõppkokkuvõttes võivad lausa hukkuda. me peame tagama selle, et arenguabi ning investeeringud sealsetesse riikidesse kasutatakse ära võimalikult hästi ja me ei võitle mitte ainult inimkaubitsejate võrgustike vastu, vaid peame andma inimesele ikkagi lootuse paremaks tulevikuks. ühtlasi peame kaitsma neid sisserändajaid, kellel on õigus kaitsele Euroopa Liidus, meie vahendeid peab kasutama kõige paremini selleks, et need inimesed, kes kaitset päriselt vajavad, seda ka saavad meie raportis on väga selge, et solidaarsus ning vastutuse jagamine ning pääste- ja otsinguoperatsioonide kohustus on vaid üks osa terviklikust lähenemisest, millega muuhulgas tuleb tegeleda näiteks ka inimkaubitsejate vastase võitlusega, rääkida ka näiteks humanitaarviisadest, kuidas tagada korralik ümberasustamise poliitika ning samuti sihtriiki tagasi, äh, päritoluriiki tagasisaatmise poliitika ning kuidas me suudaksime lõppkokkuvõttes ellu rakendada täielikult Euroopa Liidu ühist varjupaigapoliitikat. täna me räägime ühest aspektist, vaid kuid sellest sõltub kõik muu nii et kokkuvõttes mina soovin, et me jõuaksime olukorda, kus näiteks Moas, ähm, mis on erasektorist rahastatud äh, et nende tegevust ei takistataks, et ma sooviksin, et liikmesriigid võtaks endale kohustuse päästa inimelusid ja seda kõike vastutuse jagamise meelsusest, nii et sellist Vahemerd ja sellist Euroopa Liitu soovin mina, aitäh. suur aitäh. järgmiseks ähm, kaasraportöör proua Kienge, palun aitäh, ka mina tahaksin tänada kõiki äh, külalisi, kes äh, täna siin viibivad, selle eest, et te siia tulite. Äh, tänasel koosolekul me räägime siis oma tööst ning ma tahaksin rääkida sellest, mis on meie jaoks oluline ja mille peab põhinema tulevane rändepoliitika, selleks on solidaarsus. meie külaliste tänane siin viibimine annab mulle võimaluse selgitada ka seda, eh, kuidas me töötame, milline on meetod, eh, milline on didaktika ja milline on meie poliitiline lähenemine. seega suur aitäh meie külalistele ning siin me räägime artiklist kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust. ning siin on olnud eh, ka kahtlusi sellega Äh, kuidas me peaksime reageerima selle solidaarsusega, sellega, mm, milline on täpselt kelle vastutus, need küsimused vajavad lahendamist. samuti tuleb mõista, kas artikli kohaldamine on vabatahtlik ähm, ning kas see sõltub ainuüksi Euroopa institutsioonide otsusest ning eelkõige nõukogu omast ma olen veendunud, et lisaks juriidilistele küsimustele, mis on vaja lahendada, eh, siis seejärel me mõistame ka seda tegelikult, mida tähendab solidaarsus. Eh, tuleb toetada riike, kes võtavad vastu kõige rohkem põgenikke, vaid samuti tuleb kaks tuhat üks direktiivi kohaldada ajutise kaitse kohta. samuti on väga oluline põgenike majutus ning nende ähm, integreerimine äh, olemasolevate programmide alusel. mis puudutab äh, põgenike jaotumist liikmesriikide vahel, siis see on ka küsimus, vajab lahendamist. me peame leidma lahenduse rändeprobleemidele, ma olen veendunud, et koos kolleegidega suudame me leida siin tasakaalustatud lahenduse. peame lähtuma samuti julgeoleku aspektidest lahenduse otsimisel tuletakse meelde viimast erakorraliste ülemkogu, äh, nõukogu kokkutulekut. meil on vaja üldist lähenemist ning ka eelmisel nädalal Strasbourgis me rääkisime neist küsimustest. peab muutma paradigmat äh, ning äh, me peame lühikese, kiirelt heaks kiitma normatiivsed õigusaktid ning operatiivsed meetmed selleks, et ühest küljest tagada äh, vastuvõtvate riikide julgeolek ning äh, samuti tagada äh, sisserändajate julgeolek ning äh, nende väärikus. samuti tuleb iga poliitika keskmesse panna õigused, me peame, me ei tohi mingi, ühekski hetkeks unustada kõiki neid, kes on oma elu kaotanud Vahemerel. on vastuvõetamatu, et meie Vahemeri on saanud hauaks nii paljudele Mare Nostrum on olnud kõige suuremaks humanitaar-militaaroperatsiooniks ning saja seitsmekümne tuhande inimese elu on õnnestunud on sellele päästa ja kolmsada äh, kaubitsejad on tänu sellele operatsioonile kinni peetud. tegemist on äh, meie jaoks äh, õnnestumisega, aga samuti tuleb vaadata, millised on olnud tehnilised aspektid selle operatsiooni puhul ning äh, äh, need selgitused kindlasti näitavad teile ka seda, et Marian Ostrum ja Triiton ei ole sama asi. me peame lähtuma õigusest äh, ning peame Äh, lähtume Euroopa Liidu väärtustest. eelmisel nädalal resolutsioonis Strasbourgis me kinnitasime üle ka need põhimõtted, Euroopa Parlament nõuab äh, Mare Nostrumit, mis oleks operatiivne, milles osalesid kõik liikmesriigid. meie hääl, lugevatud esimees ja head kolleegid, ei ole üksik hääl. Euroopa Liidu Parlamendi äh, president samuti tegi avalduse Roomas selle kohta, et tuleb äh, tugevdada, tuleb toetada rohkem päästeoperatsioone Vahemerel, tuleb kaasata kõik rahvusvahelised organisatsioonid ja humanitaarorganisatsioonid ning tuleb jagada vastutus kõikide liikmesriikide vahel. lugupeetud esimees, head kolleegid, oleme alustanud poliitilist tööd, äh, mille eesmärgiks on mõista, et inimelu on universaalne väärtus selle põhjal on meil võimalik muuta kogu olukorda ning välja töötada uue Euroopa Liidu rändepoliitika alused, mis põhineks konkreetsel solidaarsusel. suur aitäh! suur aitäh teile, proua Kienge! ja nüüd äh, lähme edasi meie kõnelejate juurde. esimene näiteks neist on admiral Foffi, kes on Itaalia mereväe ülemjuhataja, palun, teil on sõna suur aitäh, härra esimees, minu jaoks on suur au siin täna viibida ning rääkida teile meie tegevusest ja ma räägin edasi itaalia keeles. aga loomulikult, kui vaja, võin vastata ka inglise keeles. tahaksin rääkida Mare Nostrumist ja meie kogemustest äh, Itaalia mereväes ähm, seoses Mare Nostrumiga oktoobrist kaks tuhat kolmteist kuni novembrini kaks tuhat neliteist. tegemist oli Itaalia valitsuse vastusega olukorrale, mis oli vaatlejate jaoks juba niigi ilmselge. me nägime nimelt, et rände hulk oluliselt suurenes ning me tahtsime just nimelt leida vastust sellele kiireloomulisele olukorrale. oktoobris kaks tuhat kolmteist leidsid aset kaks eriti traagilist sündmust Lampeduusa lähedal ja Malta lähedal ning need kaks äh, tragöödiat äh, kiirendasid otsuse vastuvõtmist ning lõpuks jõudsime siis nii kaugele, kaheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kolmteist äh, käivitati kõnealune missioon. tegemist on missiooniga, eh, mille puhul me lähtusime sellest, et ei saa lihtsalt humanitaartegevusega tegeleda, otsimise ja päästmisega, vaid ta tuleb samuti eh, arvestada turvalisusega merel, navigatsiooni küsimustega ning sellega, kuidas otsinguid korraldatakse merel. kuna mul on vähe aega, siis ma ei hakka teile geopoliitilistest aspektidest pikemat ülevaadet andma, aga tahaksin siiski meelde tuletada, et üheksakümne protsendi ulatuses on äh, immigrantide puhul tegemist sarnaste inimestega nagu meie, nad on lootusetus olukorras ja tegemist ei ole turistidega, vaid äh, nad on sunnitud olnud lahkuma, neid on, neil on olnud väga keerukas kogu reisi vältel ja kui nad lõpuks laevadele lähevad, siis äh, nad on olnud selleks tõesti sunnitud, see ei ole olnud nende vaba valik. tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu sellele slaidile nüüd, et te näete, siin on roheline joon, mis näitab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta olukorda ja te näete, et mais-juunis kaks tuhat äh, kolmteist oli suur tõus. ja sellele me tahtsimegi reageerida. näitan seda slaidi ka seetõttu, et paljud on veendunud, et sellel missioonil oli teatud äh, lähtepunkt või vabandust, et see missioon endaga tõi kaasa selle, et väga palju rohkem öö, äh, inimesi läks merele, aga tegelikult eh, me reageerisime tekkinud kriisile. Mare Nostrum sai alguse eh, ka samal ajal, kui muutusid aastaajad ja seda näht- ja sisserändajate hulk koheselt muidugi ei vähenenud aga lihtsalt kuna äh, aasta aeg muutus, siis oli üha vähem võimalusi üritada Vahemere ületamist ja ka saableid oli vähem. järgmisel slaidil te näete, millised olid siis eesmärgid. me tahtsime päästa neid, kelle elu oli ohus ja samuti tahtsime võidelda igasuguse ebaseadusliku tegevuse vastu. mitte ainult inimkaubanduse vastu, vaid ka muud liigi äh, ebaseadusliku tegevuse vastu ning äh, garanteerida seeläbi turvalisus navigeerimisel. paljud äh, mereväed on osalenud India ookeanis piraatluse vastases võitluses ning me Vahemere piirkonnas tegeleme samuti julgeoleku tagamisega. siin te näete siis peamisi rändevooge Vahemere lõuosadel kallastel Liibüast eelkõige, äh, päritoluriigid ja transpordivahendid muutuvad, aga püsivaks väärtuseks on see, et äh, nende aluste puhul on äh, kaks asja väga olulised tuleb sekkuda enne, kui on liiga hilja ja teiseks on vaja koguda tõendeid, millest oleks abi hiljem kohtus selleks, et võidelda nende vastu, kes äh, toovad inimesi üle, tegemist on küll ainult viimase ahelaga ja need tõendid peavad võimaldama kogu organisatsiooni vastu tegelikult võidelda. siin järgmisel slaidil te näete, et äh, kasutatavad vahendid äh, on kõikidest erinevatest mereväe osadest. Te näete, et siin no, oli kaasatud äh, tõesti väga paljud erinevad kontrolliahela osad, politsei, kuid samuti helikopterite eriüksus ning äh, patrullid ja tänu kõikidele neile vahenditele saime me siis äh, piisavalt jälgida äh, merel toimuvat, koguda tõendeid ning kindlaks teha, kes neid kuritegusid korda saatsid merel on pidevalt viis äh, laeva ja mitmed äh, helikopterid, mis siis äh, tagavad väga laia piirkonna valve. Te näete, siin on tegemist Tuneesia rannikualaga, siit kuni siis Egiptuseni ning Mare Nostrumi ajal siis me kontrollisime kogu seda piirkonda. Te näete, siin on me oleme võrdluseks toonud Sitsiilia, et äh, võrrelda selle piirkonna suurust. samuti tegime väga palju koostööd erinevate üksuste vahel, erinevate riigiasutuste ning kõikide riikide vahel, kes äh, soovisid osaleda, me lõime teabevahetussüsteemi, äh, mis oli mitmetasemeline, nii et me saime vahetada äh, reeglite kohaselt äh, kogu infot, mida vaja vahetada oli ja teha seda reaalajas, nii et meil oli pidevalt selge pilt sellest, mis merel erinevates piirkondades toimus. kõik äh, osalejad omasid seega väga selget pilti sellest, mis toimus. teiseks oluliseks aspektiks oli see, et meil oli ka rakkerühm, osales eh, nii Itaalia valitsus kui ka vabaühendused ning see andis siis võimaluse skriiningut korraldada julgeolekuküsimustes, eh, biomeetrilisi andmeid koguda ning sanitaarjärelevalve oli tagatud. see eh, oli nüüd üks selline tunnusjooni, mis kindlasti tagas meie operatsiooni edu. liigun edasi, sest mul on ainult kümme minutit aega, järgmine slaid. siin äh, me selgitame, kuidas me viisime läbi oma tegevust kuidas me lahendasime kiireloomulised sanitaarolukorrad, kuidas oli võimalik helikopteritega samuti ära viia patsiendid, kelle elu oli ohtu sattunud ning kuidas me samuti viisime läbi äh, andmebaaside äh, töötlust ja äh, tegime kindlaks, millised põgenikud võiksid olla ohtlikud oma eelnevate tegude tõttu. selline screening seejärel leidis aset juba maal ning vahele ühe päeva, pikema aja jooksul, kahe-kolme päeva jooksul koguti siis reaalajas tunnistusi politsei poolt, võrreldi tunnistusi ning see võimaldas samuti kindlaks teha, milliseid kuritegusid võib-olla pandi toime Vahemere ületamise käigus ning samuti üritasime me vältida kokkupõrked erinevate mm, etniliste gruppide vahel, vältimaks äh, siis äh, võimalikku vägivalda. tulemused on siis järgnevad. aasta jooksul oli kolmsada, nelisada kolmkümmend üheksa äh, operatsiooni üheksakümne üheksa protsendi puhul äh, suudeti äh, äh, pidada kinni põgenikud enne Itaalia rannikule jõudmist. kolmsada kuuskümmend, seitsekümmend kuus kaubitsejad peeti kinni ning väga paljud rahvusvahelised organisatsioonid osalesid, samuti peeti kinni üheksa vabandust, kasutati üle kolmekümne Itaalia laeva, ühte Sloveenia laeva nende operatsioonide läbiviimisel, mis äh,, need laevad olid kõik väga aktiivsed ja oleme väga rahul tulemustega, samuti kasutati kahte allveelaeva ning äh, erinevaid äh, äh, muid vahendeid, helikoptereid ja lõpetuseks ütleksin, et me ei kunagi ei arvanud, et see võiks olla lahenduseks ebaseaduslikule rändele, aga äh, see operatsioon oli meie jaoks kiireloomuliseks abivahendiks ja meie eesmärgiks oli lihtsalt vältida võimalikult palju inimelude kaotsi minekut Vahemerel ning seda me suutsime ka saavutada. aga rändeprobleemide lahendamiseks kindlasti on vaja juba varasemalt äh, päritolupiirkonnas probleeme lahendada ja ma ei hakka seda üle kordama, seda ütlesid juba eelkõnelejad, aga lõpetuseks te näete ne, nimekirja neist piirkondadest, kus tulevad immigrandid, see on Mare Nostrumi periood, te näete, rahvused muutuvad, piirkonnad muutuvad, aga silmas tuleb pidada seda, et viimase kahesaja aasta jooksul me kõik me oleme olnud ju seotud mõneti immigratsiooniga, tuletage meelde inimkonna ajalugu, immigratsioon ja ränne iseloomustab kogu meie ajaloo käiku. sellega on kaasnenud väga suured muutused ja mitte alati negatiivsed, nii et me peaksime minu meelest silmas pidama, et, et tegemist on probleemiga, mis varem äh, puudutas ka meid endid otseselt ja võib-olla ka tulevikus nüüd kolm minutit, äh, kolmeminutiline video, siin on ära toodud äh, lühikene ülevaade sellest, mida me merel tegime ja seejärel olen valmis teie küsimustele vastama, aitäh.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 you very much. suur aitäh teile, admiral Fofi. järgmisena annan sõna härra Xurgile, kes on Moase juht, palun, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh libe komisjonile võimaluse eest siin täna rääkida mina esindan siin kodanikuühiskonda ning Euroopa kodanikke, kuid mitte ainult Euroopa kodanikke. ma olen siia tulnud ühel lihtsal põhjusel. sihtasutusena usume meie, et mis iganes tingimustel ei ole keegi ära teeninud uppumissurma Vahemerel. Mauas loodi veidi roh-, veidi vähem kui aasta tagasi Christopher ameeriklane ning Regina itaallane, mõlemad kolmekümnendates eluaastates ost-, otsustasid reageerida konkreetsele vajadusele, nad otsustasid võtta asjad enda kätesse ja ütlesid, et kodanikena ei peaks me lihtsalt jääma kõrvaltvaatajateks. Nad usuvad, et tõesti Euroopa Liit peab siin haarama endale, enda kätte ohjad. see, mis toimub Süürias, Eritreas, Liibüas, ei ole midagi sellist, millele peaks reageerima üksi vaid Euroopa Liit ja sellele kriisile peab reageerima terve maailm, tegemist on ülemaailmse probleemiga, mis nõuab ka ülemaailmset lahendust meil on olnud väga raske seda algatust luua. Chris ja Regina tulid välja selle ideega kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpupoole ja nad ise olid Lampeduusal ähm, oma täiesti välja teenitud öö, ähm, puhkusel ja siis nägid nad seal meres lihtsalt hõljuvat mantlit ja siis üks pensionile jäänud piirivalvur selgitas neile, et äh, see on lihtsalt sellepärast, et ilmselt see mantel kuulus inimesele, kes ei ole enam elavate kirjas. nii et tõesti, olukord on olnud väga raske. siiamaani on see kõik jäänud ähm, liikmesriikide teha, eriti rannikuriikide teha, aga niipea, kui inimesed merelt siin meie juurde tulevad, niipea on koht ka sellistele organisatsioonidele nagu meie oma. nagu proua Metsola ütles, siis meie eesmärk on ja on ka edaspidi vältida Moase äh, loomise vajadust, nii et äh, meie eesmärk on saavutatud siis, kui me ise osutume üleliigseks. mis on Moas? idee iseenesest on lihtne meil on nii moraalne kui ka õiguslik kohustus aidata inimesi, kes on sattunud hätta. nii et meil on oma laev. me jätame siit välja Mare Nostrumi ning piirivalvelaevad, siis tegelikult meie eesmärgiks ei ole mitte transportida toiduaineid, asju, konteinereid punktist A punktist B ja päästa ka elusid siis, kui see vajalikuks osutub. ei, elude päästmine ongi meie missiooniks. nii et me päästame elusid, inimelusid meredel ja meie laev ongi selle ideega loodud. jah, olukord on keeruline. ei aita sellest, et et meil on süda õiges kohas, sest et tõesti, see protsess on väga kompleksne, me käisime merel eelmisel laupäeval ja kaheteist tunni jooksul jõudis meieni juba hädaabikutse ning kaheteist, esimese kaheteistkümne tunni jooksul osalesime väga keerulises päästeoperatsioonis, kus osales kolmsada kuuskümmend üheksa ehm, inimest, kuuskümmend Äh, naist ning ähm, ka palju lapsi, nii et tõesti, olukord on keeruline, tegutsema peab väga professionaalselt. me üritame luua midagi, mis on äh, parem me vaid, ei tegele vaid äh, otsingu- ja päästeoperatsioonidega, vaid kasutame ka kõige uuemat tehnoloogiat, kasutame äh, droone näiteks äh, sellise humanitaaralase eesmärgi saavutamiseks, nii et just nimelt see on siin oluline. me teeme koostööd Médecins Sans Frontières'iga ehk Doctors Without Borders, piirideta arstidega sest et äh, tõesti tuleb minna kaugemale, kui viia läbi vaid otsingu- ja päästeoperatsioone. nüüd on meil hoopis paremini varustatud kliinik võrreldes eelmise aasta, eelmise aastaga, nii et äh, piirideta arstid äh, seal tegutsevad, nii et me päästame inimesi ning pakume neile ka ravi, nii et nagu eelmiselgi aastal me viime läbi otsinguoperatsioone, päästeoperatsioone, reageerime eh, konkreetsetele hädaabikutsetele eh, hädaabikeskusest, kuid me peame hakkama tegelema ka nende inimeste vajadustega, keda, kelle me oleme ära päästnud ja me peame seda tegema kohe algusest peale ma rääkisin ühega neist arstidest hiljuti ja üks asi, mida ta ütles, köitis kohe minu tähelepanu. ta ütles, et hoolimata külmast ja hoolimata erutusest tegelikult paar tundi pärast seda, kui nad olid laevale saanud nii-öelda ära päästetud, jäid nad kõik magama. et miks siis nii ja siis küsisime kohe põgenikelt, et miks nad, miks nad äh, siis niimoodi magama jäid ja nad ütlesid midagi väga kõnekat, nad ütlesid, tegemist oli esimese ööga, kui nad tundsid, et nad saavad turvaliselt magada ja seda pärast pikki-pikki äh, kuid. millised on siis meie operatsioonid? Need iseenesest on üsna lihtsad, lihtne ja arusaadav, kõigepealt me vaatame, mida on teinud, öelnud UNCLOS, Soolas ja Saar, ähm, mida ütlevad need konventsioonid, me peame kinni ka lipuriikide äh, konventsiooni kohustustest. meie peame oma kohustuseks laevana seda, et meid saab kutsuda osalema otsingu- ja päästeoperatsioonides, me teeme seda täielikus koostöös ning koordineeritult ähm, häirekeskusega. eelmisel aastal, kui Valeta Harbar kahe tuhande viiekümne, kahe, kahekümne viiendal augustil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, päästsime, siis me äh, tegelikult tegutsesime nii-öelda veel avastamata äh, maadel, osad üritasid meie tegevust piirata, osad täiesti, suhtusid täiesti, suhtusid sellesse nii, et see ei ole lihtsalt võimalik, kuid Rooma päästeoperatsioonide keskusest tuli meile kõne juba esimese kaheteist tunni jooksul ning neid tuli veel kümneid meie kuuekümne päevase operatsiooni käigus ma ei tahaks hakata detailsemalt äh, rääkima sellest, mis siin slaidil kirjas on, kuidas me toimime. meil on omaenda süsteem. nii et me eelmisel aastal tegutsesime Mare Nostrumi laevadega äh, kõrvuti. me üritame võimalikult palju inimesi abistada ja seda esimese kaheteist tunni jooksul, kui me laev, kui laev lahkub, nii et me usume, et kui abistada inimesi võimalikult ruttu, siis inimeste šansid suurenevad oluliselt, ellujäämisšansid. eelmine aasta oli siis nii-öelda näidisoperatsioonide aasta, kuuskümmend äh, operatsioonipäeva, umbes kolmkümmend kaheksa neist merel, me päästsime umbes kolm tuhat inimest, kellest tuhat nelisada kuuskümmend kaks võtsime ka enda pardale. ja suurem, väga paljud neist võeti Mare Nostrumi laevadele, tehes koostööd Rooma äh, häirekeskusega ja ma tahaksin kasutada võimalust, et avalikult tänada Mare Nostrumit, me oleme seda ka varem teinud, aga tegemist oli kindlasti olulise panusega inimelude päästmisele meres. nüüd, kuidas me toimime, see toimub üsna eriliselt. me ei taha olla mitte ainult aktivistid, vaid pigem ikkagi lihtsalt tegutsejad inimesed nii et me tahame olla inspiratsiooniks. meie arvates on ainus võimalik viis edasi liikuda, teha koostööd. ja tõepoolest võidelda kriisi vastu. nüüd äh, üks slaid, äh, millest tahaksin paari, paar minutit rääkida. meil on Schiebeli droonid, samad droonid, mida kasutas eelmisel aastal ka Mare Nostrum. ja sel aastal siis on, oleme meie kui erasektori algatus löönud käed piirideta arstidega ning näidanud, et siin on võimalus laiendada otsingu- ja päästeoperatsioone. me kasutame kõige uuemat tehnoloogiat sellega, et päästa inimesi merel. ma rääkisin juba piirideta arstidest ja see partnerlus on midagi uut. ka lisaks sellele on era- isikud äh, meiega ühinenud ning on ka tööstussektori, tööstussektorist osalejaid ja kõik nad saavad välja väga selge sõnumi. nagu Philip ka ütles, siis me teame, et see meie projekt ei ole lahenduseks, lahendused tuleb leida juba tekkekohas, transiitriikides mitte aga sihtriikides, kuid need inimesed, kellel ei ole muud võimalust, kui võtta ette see ohtlik reis üle terve Vahemere ja nad on valmis seda ka tegema, siis meie oleme ikkagi selleks seal, et võimalikult vähe inimesi hukkuks. me mõistame ja usume, et mis iganes on juhtunud äh, enne ja mis juhtub ka pärast, kui see inimene aga upub, siis on kõik ju olnud asjata. ja sellega ma piirduksingi, mul on kaheminutiline video, mida tahaksin teiega jagada, suur aitäh teie tähelepanu eest!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 David. you very much, Mr Züriberg. suur aitäh teile. järgmiseks kõnelejaks on professor Philipp de Bruyker. palun pidage kinni kümneminutilisest kõneajast, sest et oleme juba ajagraafikust maha jäänud. Sure, thank you. jah, aitäh. suur aitäh, lugupeetud esimees. minul videot ei ole mina olen äh, advokaat ja advokaadina, kes tegeleb varjupaiga ja rändeküsimustega, eriti just varjupaiga küsimustega, siis äh, ole, pean olema valmis vastama ühele küsimusele, kuidas on võimalik, et Euroopas me pingutame selle nimel, et luua ühine varjupaigasüsteem, aga siis jällegi ei ole ühtegi seaduslikku viisi, kuidas Äh, jõuda sellesse kohta, kust saaks taotleda varjupaika. ma tean, et sellele küsimusele on väga keerukas vastata õiguslikust aspektist lähtudes. meil on sellega probleeme olnud aastakümneid, väga keerukas on kuidagigi mingit sisu anda varjupaiga õigusele, sellepärast et äh, see on lõigatud tükkideks, õigus saada varjupaika, õigus taodelda ja nii edasi, need on need tükid ja jupid, aga lõpptulemusena ikkagi peaksime me jõudma nii kaugele, et liikmesriikidel peab olema, on kohustus abistada, võib-olla mitte kohale jõuda, aga abistada varjupaiga taotlejaid. ja samuti kui jälgida poliitikat viimaste aastate jooksul ja kui vaadata, kui palju on järeldusi tehtud ja mida ei ole ellu rakendatud või mis ei ole mingeid tulemusi andnud kes mäletab rakkerühma pärast esimest hukkunute hulka Lampedusa lähedal? nõukogu poolt ei ole selle kohta mitte midagi öeldud. tundub, et see on lihtsalt ära unustatud ja hakkame jälle otsast pihta ja üritame midagi teha. mis puudutab solidaarsust ja see on jällegi teema, mis pälvib üha enam tähelepanu. ma arvan, et siin on väga oluline toonitada, et tegemist on äh, seadusliku põhimõttega, mitte ainult poliitilise põhimõttega. tegemist on äh, seadusliku kohustusega ja väga selgelt välja toodud äh, artiklis kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus. ja nagu ma üritan teile ka nüüd lühidalt näidata, seda ei kohaldata piisavalt ja me peaksime sellest ka omad järeldused tegema. kui me solidaarsust arutame tõsiselt, siis me peaksime arvestama erinevat liiki solidaarsustega, füüsiline solidaarsus, inimeste laialijagamine, rahaline, rahaline solidaarsus ja operatiivne solidaarsus vahendite jagamine kui nüüd vaadata, mis Euroopa tasandil on tehtud, siis ei ole õige, et mitte midagi poleks tehtud, aga samas võib ütelda, et ei ole piisavalt tehtud. poliitilise debati tase praegu on väga madal, pean ütlema. ma lähen endast välja, kui ma kuulen eh, kõrgeid ametnikke, ministreid rääkimas varjupaiga küsimustest ja nad räägivad absoluutarvudest ja mitte äh, rela-, suhtelistest arvudest. mida see tähendab, et minu koduriik võtab vastu rohkem põgenikke kui teised, kui ei võrrelda seda riigi rikkuse või äh, rahvaarvuga? ning äh, ajalehtedes on väga palju kõrge võimu esindajaid, kes taolisi, taoliste avaldustega välja tulevad. seega me peame alustama debatti ka andmete üle, see on vajalik ja ma pean ütlema, et kahju, et Euroopa Komisjon ei ole seda küsimust veel lauale pannud muidugi see ei ole lihtne, tuleb arutada kriteeriume, see muutub kohe poliitiliseks aruteluks. aga kui vaadelda uuringuid, siis äh, me näeme, et on ikkagi liikmesriike, kes teevad rohkem, kes teevad vähem, kes ei tee peaaegu midagi. väga huvitav oleks seda arutelu käsitleda ka lähtudes mitte ainult kvootidest, vaid suutlikkusest ja vaadata, kas riigid, kellele mingi kvoot antakse, on tegelikult suutlikkust toime tulla sellise hulgaga ja samuti, kas on vajalik äh, objektiivselt veel läbi vaadata Dublini määrus? pärast seda, kui Euroopa Komisjon ütles, et seda ei ole võimalik teha, mis on päris kummaline, sellepärast et Euroopa Komisjon ju võib ütelda, palju kalu me võime püüda meres selleks, et bioloogilisi, bioloogilist mitmekesisust kaitsta, aga jällegi Dublini määrust ei ole võimalik hinnata. nüüd tundub, et siiski seda tehakse. me teame, et järelduseks saab olla ainult see, et seda süsteemi on vaja muuta kas täielikult või siis on vaja väga tugevaid muudatusi sinna juurde. nii et kui me räägime põgenike ümberjagamisest, siis, ja mis on väga keerukas, siis tahaksin juhtida siinkohal teie tähelepanu ühele Äh, dokumendile, mille on välja töötanud äh, üks majandusteadlane, temaga teen koostööd Itaalias ja tema pani sõnadesse mõtte välja töötada kvoodid, aga seejärel teha ettepanek liikmesriikidele kaubelda nende kvootidega. selleks, et võimalikult äh, palju saaks arvestada varjupaiga taotlejate ja liikmesriikide eelistustega. see on väga ebaharilik viis seda käsitleda aga ma usun, et kuna meil on nii palju raskusi, eh, me peaksime ka seda ettepanekut arvestama. solidaarsus on eh, üldine teema ning äh, siin peaksime me ka sisepiiridega arvestama. Itaalias me näeme, et äh, piirikontrolli ning äh, varjupaigapoliitika ja solidaarsuse vahel on tihe seos. ja samuti, kui me vaatame Frontexi tulevikku, mida me siis teeme? kas me anname rohkem raha, kuidas me saame tugevdada Frontexi, aga kas me saame seda teha ilma, et me muudaksime Frontexi integreeritumaks äh, asutuseks, mis võib-olla ühel heal päeval muutuks äh, siis äh, üksuseks, kus oleksid Euroopa Liidu piirivalvurid. mul ei ole kahjuks rohkem aega analüüsimiseks, aga tahaksin siin oma lõpp, tahtsin oma lõppjärelduseni jõuda. lõpetuseks veel kaks asja. esmalt ma leian, et artikkel, äh, artikli kaheksakümmend toimimise lepingust rikutakse. seda ei viida ellu täiel määral. ja me nõustusime eelmisel koosolekul advokaatide vahel, et tegemist on ilmselge rikkumisega siin on öeldud, et solidaarsust tuleb kohaldada nii palju kui vajalik, aga niivõrd selgete juhtumite puhul me leiame, on tegemist tõesti ilmselge rikkumisega. ja teiseks, ajutine kaitse. siin on meil olemas võimalus kriisiga toime tulla meil on vahendeid solidaarsuse rakendamiseks, aga ühtegi ettepanekut ei ole tehtud ja ei ole tehtud neid ka Euroopa Komisjoni poolt, et seda mehhanismi kasutada. ja see on põhjuseks, miks ma leian, et kui nüüd järgmiste nädalate jooksul tõsiseid ettepanekuid ei tehta, siis Euroopa Parlament saaks äh, pöörduda Euroopa Kohtusse ja öö, äh, komisjoni vastu läbikukkumises, nagu seda on var-, varemgi tehtud, muidugi see ei ole kõige paremaks lahenduseks, sellepärast et tegemist oleks ainult äh, juriidilise lahendusega, aga see oleks siis viimaseks äh, lahenduseks. minu aeg on nüüd läbi, aga solidaarsuse kohta tahaksin veel lisada, et muidugi see on sisemine arutelu, mida tuleb pidada ja me ei tohiks aga samas unustada ka, et sellel on ka oma väline aspekt sellepärast, et me ei saa rääkida inimeste ümberasustamisest. unustades sajad tuhanded ja miljonid, äh, kes on leidnud uue kodu Liibanonis, Jordaanias või Türgis. me peaksime ka seda silmas pidama. see on kindlasti pigem poliitiline teema ja me ei tohiks siin jääda naeruväärseks, sellepärast et me ei tohi unustada, et tegelikult ega me nii palju varjupaiga taotlejaid vastu ei võtagi siin, aitäh. Thank you very much, Mr De Broeka um.... suur aitäh ja nüüd ma tahaksin anda sõna proua Konstantopolole, kes on eh, Kreeka parlamendi spiiker ja võib-olla on tegemist ka õige hetkega, sellepärast et äh, rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament peavad neid küsimusi koos lahendama. palun, ka teil on kümme minutit. jah, aitäh ja minu jaoks on tõesti suure auga viibida siin teie komisjoni ees. mina isiklikult ja Kreeka parlament peavad teie komisjoni väga oluliseks komisjoniks võttes arvesse seda, mis suunas äh, Euroopa hakkab edasi liikuma. Äh, kodanikuvabaduste siseasjade äh, komisjon kindlasti peab selle teemaga tegelema ning peab tegelema ka rändeküsimuste ning põgenikevoogudega ja käsitlema neid küsimusi lähtudes inimõiguste aspektist. tahaksin viidata siinkohas Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, mis on otseselt seotud ka meie aruteludega. õigus inimväärikusele, elule, piinamise ning äh, ebainimliku äh, kohtlemise või karistuste keelustamine, inim- äh,, isikuandmete kaitsmine, õigus varjupaigale äh,, kaitse väljaandmise vastu, õigus, õiguskaitsele ning õiglasele kohtumõistmisele. ja oluline on siinkohal meeles pidada, et need on põhiõigused, need on rahvusvahelised kogu, kohustused, mis peaksid olema, need õigused peaksid olema tagatud kõikidele isikutele, kes on Euroopa Liidu pinnal või üritavad Euroopa pinnale jõuda nüüd räägiksin Kreekast ja räägin edasi ka kreeka keeles. täna arutelul olev küsimus tuletab meelde, et kõikehõlmav lähenemine rände puhul ei peab arvestama samuti nende põhjustega, miks äh, sisserändajad siia tulevad. põhjusteks on sõjad, konfliktid, autoritaarsed režiimid, totalitaarsed režiimid, diktatuurid, mis äh, on ohtu seadnud inimeste vabaduse ja õigused. kuid samuti põgenetakse ebainimlike tingimuste tõttu Äh, mis on seadnud ohtu inimväärikuse. minu koduriik Kreeka võtab vastu nii põgenikke kui äh, sisserändajaid, palju põgen-, palju põgenikke sisserändajaid, aga samas viimase viie aasta jooksul Kreeka Kreekast on saanud ka rände lähteriik. riike, kust inimesed lahkuvad ja seda väga eh, kohutava majanduskriisi tõttu, mille all meie riik kannatab. meie koduriik oli üks, mis kõige rohkem kannatas üldse mm, selle kriisi all ja meil on tegemist tõsise humanitaarkriisiga ning see humanitaarkriis jõudis meile sellel hetkel, mil meile sunniti peale kasinus režiim. Euroopa Parlament peab arvestama sellega, et on äh, palju minu põlvkonna, isegi noorema põlvkonna äh, haritlasi, kes on sunnitud äh, eksiili minema, lahkuma oma koduriigist Kreekast, sellepärast et neil ei ole võimalik elada väärikalt ja vabalt oma koduriigis me peame ka sellega arvestama, kui räägime solidaarsusest, sellepärast et solidaarsus ei ole mõõdetav. tegemist ei ole kuidagi äh, sellise mõistega, mida saaks kokku arvestada. solidaarsus äh, peab andma võimaluse kõigile, ka sisserändajatele elada väärikat elu. Vahemeri viimaste aastate jooksul on muutunud äh, märjaks hauaks. siin ei piisa sellest, et räägime ainult statistilistest andmetest. me peame rääkima põgenikest ja immigrantidest ja ka rääkima neist kui inimestest. me peame mõistma, mida tähendab see, et ollakse valmis oma elu ohtu seadma, ollakse valmis öö, äh, hädapärast koos püsivale paadi pardale minema, selleks, et põgeneda olukorra eest, mis on äh, veelgi tõsisemad äh, ja põgenetakse ohtude eest, kardetakse oma elu ja oma vabaduse pärast me teame, et Aadria merejõudel leidis aset äh, suur katastroof. laeval olid palju ka, palju ka Kreeka reisijaid, äh, kes äh, läksid äh, siis Kreekast Itaaliasse. Kreeka kodanikud tänu uutele tehnoloogiatele ja televisioonile said äh, reaalajas kogu seda tragöödiat näha, nad nägid, mida tähendab hukkumine Vahemere külmades voogudes. ja seeläbi nende vaikivate ohvrite tragöödia, kes ei ole kunagi saanud ise enda kannatusi väljendada, sai nähtavaks kõigile. parlamendid peavad rände, sisserändajatele andma võimaluse ennast väljendada ja ma pean ütlema, et Kreeka parlament kahekümne üheksandal märtsil kaks tuhat viisteist avas oma uksed rassismivastastele organisatsioonidele, ohvrite liitudele ning me viisime läbi kuulamise ja arutelu, see edastati ka otseülekandele parlamendi telekanalil meie koduriigis tegemist oli olulise sammuga. ja eesmärgiks oli äh, sisserändajate ning põgenike äh, näitamine tavaliste inimestena. me nägime ka noort Süüria tüdrukut, üheksateist aastast tüdrukut, kes äh, kolme päeva jooksul kaks tuhat neliteist talvel võitles merel oma elu pärast ja jõudis lõpuks Kreeta kallastele ja ta hoidis oma süles kahte väikest äh, beebit, kes ei olnud tema omad. üks neist päästeti ära, teine kahjuks hukkus. ja see noor üheksateistaastane Süüria tüdruk on tänapäeva kangelane. tegemist on elava näitega sellest, et inimõigused, inimväärikus on ohtu sattunud. ja meie parlamendisaadikutena omame siin vastutust, me ei saa rääkida ainult äh, tehnilises žargoonis neist küsimustest, meie parlamendina, meie rahvaste ja äh, ühiskondade esindajatena peame sõna võtma ja tegema seda selgelt, mõistetavalt, inimlikult. ning must huumor ja halvad naljad on miski, mida valitsused ei tohi siin kasutada, sellepärast et me teame, seda on, on ka minu koduriigis olnud kuulda kui räägitakse põgenike tagasisaatmisest ja äh, operatsioonist Seus, äh, vana, külalist lahkus Jumal, tegemist on täiesti naeruväärsete naljadega ja me peame loobuma taoliste vihjete tegemisest. mina tahaksin ütelda äh, me peame üles näitama nulltolerantsi taoliste halbade naljade osas. selline kindluse müüride taha varjunud Euroopa on läbi kukkunud. on täiesti absurdne mõtelda, et me suudame oma piirid äh, lukustada ja Vahemere lukustada. ja lisaks sellele on see andnud ka alibi rassismi ja ksenofoobia levitajatele parlamendina, Euroopa Parlamendina ja liikmesriikide parlamentidena on meil kohustus esindada Euroopa kodanikke ja kodanike esindajatena peame nad muutma uhkeks. minul ei ole videot teile näidata mis võiks uhkust tekitada ka paneeli liikmete seas, aga me peame me peame aukohal hoidma õigusriiki, õigusriigi põhimõtet, inimõigusi, põhivabadusi seeläbi on meil võimalik äh, lahti saada suurest ebaõiglusest selles ning muuta Euroopa äh, lahkeks vastuvõtukohaks äh, ja lahti saada koha mainest, kus ainult suurmees ootab. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi poolsed algatused ning ka detsembri kaks tuhat neliteist otsus, mille kiitis heaks Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ning äh, esimeste äh, ning Euroopa Liidu äh, parlamentide esimeeste konverents, see ei ole kogu protsessi lõpp, liikmesriikide parlamendid ning Euroopa Parlament peavad me kõik peame tõhusalt ja tagasi vaatamata töötamas selle nimel, et solidaarsus valitseks ja ka võrdne kohustuste jagamine ja me peame samuti üles kutsuma konventsioonidest ja olemasolevatest instrumentidest kinnipidamisele tegemist on kõige sellega, mis saab Euroopast teha koha, kus kaitstakse iga inimelu, aitäh. Thank you very much um,. Took... suur tänu. kõik see on võtnud äh, rohkem aega, kui me arvasime, seetõttu on meil pool tundi vaid aega selleks, et äh, küsida liikmete poolt äh, Äh, millised on nende kommentaarid ja küsimused. natukene tuleb ka äh, küsimuste vastamiseks jätta lõpuks aega. ja seetõttu ma annaksin nüüd kõigepealt äh, sõna nendele liikmetele, kes on raportöörid, variraportöörid või koordinaatorid. ja edasi seitsmele teisele liikmele, kes on siiamaani sõna soovinud. see tähendab seda, et kõik sõnavõtud peavad olema kuskil ühe minuti pikkused nii et kui suudate seda äh, kuidagi saavutada, keskenduge palun kõige tähtsamale. Äh, Roberta Metsola Rahvaparteist kõigepealt saab sõna. suur tänu. ma tean, et äh, ma rääkisin kauem, kui ma tohtisin juba varem, nii et teen lühidalt. lühidalt tahan öelda veel midagi, mida ma varem jätsin märkamata, see puudutab Euroopa Komisjoni töökava, mis ilmselt ilmub mõne päeva pärast, me hakkame Strasbourgis seda ka arutama. see tähendab kokkuvõttes, et kõik see, mis tänasest kuni Strasbourgini välja öeldakse, peaks sinna tegevuskavasse ka sisse minema ja see peaks kasutada saama. kõige pettumust tekitavam aspekt meie kodanikele on see, kui me tuleme Euroopa Komisjonilt töökavaga valmis, mis ei ole piisav, mis ei ole piisavalt kõnekas. seal peaks olema kõik elemendid sees, mida me ikkagi näha tahaksime. me ei saa lihtsalt tühje sõnu teha, tuleb tegutseda. ja annan nüüd ka teistele liikmetele sõna debatis. suur tänu, ütleb esimees järgnemisena palun, äh, sotsiaaldemokraatide hulgast miski, proua Kienge. Eh, suur aitäh. mul on äh, paar lühikest küsimust. ka me oleme ju paljude poliitikute kuulnud avaldusi selle kohta, et tuleb kaasa aidata päästmisele, aga ma tahaksin küsida, millised on kohustused, juriidilised kohustused, mida rikutakse praegu põgenike mitte vastu võttes ning äh, admirali poole tahaksin pöörduda ja küsida, kas on äh, moraalseid äh, kohustusi merel, mida rikutakse. ning veel viimane punkt. härra Kserep kuhu viiakse need inimesed, kes teie missiooniga päästetakse, aitäh! Thank you very much uh...! suur tänu, ütleb esimees. esimene variraportöör minu nimekirjas on Cecilia Wikström ALDE fraktsioonist, üks minut on teil aega, palun. suur tänu, eh, head kolleegid! professor De Brücker ütles, et ühtne Euroopa asüülisüsteem ei ole tegelikult ühtne, kui ma õigesti teist aru sain. ja ma olen teiega nõus kuus liikmesriiki võtavad täna kaheksakümmend protsenti kõik järjest äh, asüüli taotlejatest Euroopa Liidus vastu. selleks, et meil oleks tõeliselt üks süsteem ja ühtne süsteem, on meil vaja keskset süsteemi, mis peaks olema nii ühtne meie liikmesriikidele äh, ja ei jäta äh, üksikuid liikmesriike tegelema praegu problemaatiliste kohtadega, nagu me näeme praegu Maltal toimumas ja Itaalias selge on see, et äh, Dublini süsteem loob süsteemi, kus asüülitaotlejad ebavõrdselt liikmesriikide äh, vahel ära jaotatakse. olin äh, Dublin kaks määruse raportööriks ja olen jälginud sealseid arenguid ning nüüd alaealiste põhjuseta tagasisaatmise raportööri, raportööriks olin ka, seda hääletasime täna keskne äh, Euroopa süsteem asüülitaotluste äh, läbivaatamiseks peaks olema äh, ühtne asüülisüsteem ja see asendab Dublin süsteemi, mille alusel asüülitaotlustega tegeleb see liikmesriik, kuhu sisserännu saabus. tahaksin küsida teie käest, professor Dabrücker, kas õiguslikult sidav kvoot Äh, inimeste ümberjagamiseks peab olema SKT ja kvantitatiivselt erinevate andmete, näiteks rahvastiku suuruse järgi, aga ka kvaliteedi järgi peaks vaatama. Äh, peresidemed, kultuuri sarnasus, keele sarnasus ja nii edasi. Äh, ASU mandaadi laienemine võiks võimaldada seda, et asüülitaotlused võetakse vastu uue ümberjagamissüsteemi alusel ning äh, igal liikmesriigil oleks mandaat asüülitaotluste läbivaatamiseks äh, ning äh, ka saaks liikmesriike toetada rahaliselt ja tehniliselt. kui me räägime solidaarsusest ja mul on väga hea meel, et te viitasite artiklile kaheksakümmend aluslepingust, me oleme näinud, et artikkel kaheksakümmend on olnud õiguslikuks aluseks ka rändeküsimuse fookusele. minu arust on kindlasti artikkel kaheksakümmend väga oluline Äh, seda peaks kasutama. esimees äh, palub lõpetada. nagu me teame, siis äh, viisteist liikmesriiki ümberasustamisprogrammis osalevad, jätkab proua Linkström, mõned võtavad vastu ainult käputäie asüülitaotlejaid, aga praegu peame me seisma selle eest, et iga riik osaleb, muidu ei saa me ühtsest Euroopast mitte rääkida niisiis, professor, kas te võiksite Frontexi mandaadi laienemisest veidi rääkida, mida on vaja teha selleks, et eh, me saaksime merepäästeoperatsioone paremini kasutada? küsimusi on veel tuhandeid, aga piirdun siin nendega. ja tegelikult kõneaeg on juba kolm korda üle läinud, ütleb esimees Äh, palun ülejäänud kõnelejatel tõesti pidada kinni kõneajas, väga vähe on aega jäänud alles ja väga paljud sooviksid sõna veel. Barbara Spinelli saab järgmiselt kuue sõna, nimel sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud par-, Kreeka parlamendi spiiker selle eest, mis te ütlesite, kui õigesti aru sain siis te ütlesite, et äh, tehtus oleme läbi kukkunud ja ma tahaksin küsinud. ma tahaksin küsida härra admiralilt, mida te arvate? Te ütlesite, et äh, Äh, Mare Nostrum ei ole, ei olnud lähtepunktiks, aga ma tahtsin küsida, kas me praegu ei korda samu vigu. kui me räägime võitlusest äh, smugeldajate vastu. kas siin ei tee samu vigu, arvates, et nemad on peamised vastutajad ning äh, et nende tõttu on nii palju põgenikke ning veel me väldime seda, et inimesed äh, siia jõuaks, tegemist on äh, kindluse põhimõttelise Euroopaga, mida te sellest arvate? ja mis te arvate transiitriikidest, Egiptusest, Eritreast ning äh, seoses sellega inimõigustest, aitäh! Grazie um,. Next would be. järgnevalt palun proua Tšipalus, äh, proua Sargentini nimel, palun Roheliste fraktsioonist. suur tänu härra esimees, kui me räägime holistilisest lähenemisest või vähemalt holistilisest nägemusest äh, rändeküsimusele, siis me ei tohiks kindlasti lühiajaliste akuutsete küsimuste peale mõelda, vaid ka pikaajalisemate probleemide peale ma arvan, et me peame selle katastroofile küll keskenduma, aga me peame ikkagi võtma kaugema lähenemise, vaatama konflikti lahendusele ja muule. üks asi, mis aitaks ilmselt nii lühiajalises kui pikaajalises perspektiivis, on õiguslikud reeglid, humanitaarviisad ja muu. praegusel hetkel on meil võimalik äh, Eh, humanitaarviisasid eh, kasutada, aga seda ei, liikmesriigi tasandil ei kasutada. seda võimalust aga me võiksime kiiresti kaaluda. üks eh, asi, mis mind paalub, on nõukogu ettepanek, kuidas selle küsimusega tegeleda, nad saadavad sõjaliselt sekkuma truppe liigus Liibüasse selleks, et paate takistada või paate uputada, enne kui nad sealsetest vetest välja saavad. mina tahaksin küsida, mida admiral sellest küsimusest arvab. minu jaoks tundub see täiesti absurdne, me saadame selle probleemi kusagile mujale, kellegi teise kaela, selle asemel, et seda ise lahendada. suur tänu, ütleb esimees. järgnevalt saab sõna Ignacio Correa EFTD nimel, palun. Corrao. I m so sorry. Corrao on mu nime, nimi parandab kõneleja. jah, tõesti väga keerukas on ühe minutiga kõik need küsimused esitada ja üritan teha nii kiirelt kui võimalik. aga ma üritan, et peame selgitama, millised on pädevused. ma arvan, olen päris positiivselt meelestatud selles osas, et Euroopa Parlament tegeleb selle raportiga ja samuti eelmisel nädalal meil oli resolutsioon, et meil on tõesti selline tervel mõistusel konstruktiivne lähenemine ja lood- ja ma loodan, et ka komisjoni eesmär- äh,, ettepanek on hea, Juncker rääkis ka neist aspektidest äh,. aga ja väga positiivselt suhtusin sellesse, mis ta ütles, aga. La cosa che invece, la cosa che invece ci dovrebbe fare riflettere. tahaksin, et me mõtleksime selle üle, et ikkagi peamine osa pädevusest on liikmesriikidel ehk nõukogul ja nõukogu vastus eh, näitab, et eh, meil on tegemist ajaloolise esoodiga ning eh, nõukogu vastus praegu ei ole piisav, anakronistlik lausa on see. sellepärast, et ei suudeta toime tulla praeguste kiireloomuliste küsimustega Triiton on ju, aga sellel ei ole jällegi mandaati, nii väga palju on küsimärke ja samuti oleme me suutnud ka vaadata, mis tulevikus teha. meil on vaja programmeerimist ja me peame vältima eelkõige selliseid majanduspoliitikaid, mis meil praegu on arenguriikides ja kust inimesed põgenevad ja peame samuti läbi vaatama oma rahvusvahelise poliitika, seda me ei ole teinud ja ma usun, et siin me lihtsalt äh, peaksime selgemini oma seisukohti väljendama ja ka liikmesriikidega suheldes, aitäh. E järgnevalt EFTT äh, koordinaator proua Ferrara, palun üheks minutiks. suur aitäh, nõustun sellega, mis kolleeg Corrao ütles nagu ka äh, professor Broiker õigustatult ütles meil ei ole mitte ainult mori-, moraalne, vaid ka juriidiline kohustus, mis tuleneb artiklist kaheksakümmend. ja see puudutab solidaarsust ning koostööd, aga tihti rikutakse või eiratakse täiesti seda artiklit. me näeme, mida ükskõiksus endaga kaasa toob, kui vaatame statistilisi näitajaid Äh, siis me enam ei arvesta sellega, et me räägime inimeludest, lastest, naistest, meestest, kes äh, upuvad. me peaksime äh, investeerima kogu aega, mis meil on konkreetsetesse ettepanekutesse, aga tihti lugu veedame lihtsalt aega frustreerivate aruteludega, millest ei ole kasu ja mis on täiesti ebaadekvaatsed vaatame kas või seda, mis toimub nõukogus eh, või komisjonis ja ma tunnen head meelt selle üle, et eh, tegevuskava läheb kokku Junckeri eh, avaldusega eelmisel täiskogul ning et tuleb läbi vaadata Dublini määrus ja tagada legaalne juurdepääs Euroopa Liidule. loodetavasti see ei jää ainult sõnavõtuks ning et kõik liikmesriigid äh, liiguvad edasi, vastasel juhul jääb olukord endiselt samaks. Thank you uh,, we have suur tänu, kümme sõnasoovijat on veel libe liikmete poolt. alustame Anna Komešiga kõigepealt, üks minut, palun. ma olen lugenud intervjuusid äh, inimkaubitsejatega Liibüas, kes on ei ole liibülased ja nad on öelnud, et äh, Euroopa Liit, kuna ei võimalda tulla sisserännanutel legaalselt siia, hoiab neil nii-öelda äri käimas. see on ainukene võimalus äh, võtta inimkaubandusega äh, tegelejatelt võimaluse raha teenida, on võimaldada inimestel tulla siia legaalselt. meil on vaja aru saada, et humanitaarviisade süsteem on olemas selleks, et neid kasutada ja et see on meie kohustus seda teha. aga ma olen ainukene, kes tõesti saab aru, et tegemist on kiireloomse küsimusega. meie humaansus on kaalul siin, meil on vaja ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, äh, missioone selleks, et kaitsta inimesi, meil on olemas äh, Eh, armee, näiteks Itaalia armee, kellel on kogemus selles vallas, kellel on olemas eh, kõik võimalused, eh, me saaksime tegelikult mobiliseerida need rühmad selleks, et inimeste elusid päästa. ja selliste asjade jaoks peakski selliseid missioone ellu kutsuma. edasi, smuugeldajate vastane tegevus. mandaati pole isegi smuugeldajatega tegelemiseks. nõukogu pole isegi seda kaalunud mitte ja äh, muidugi paatide hävitamine on üks asi, aga mitte sellisel moel, nagu nemad seda ette äh, näevad, nii et äh, praegu on tehtud liiga-liiga vähe ja ma olen nõus professoriga selles osas, et äh, nõukogu ja komisjon äh, rikuvad praegu solidaarsuspõhimõtet. oluline on see, et meie fraktsioon ja teised võiksid teha palju ära selleks, et eh, migrante päästa. meil on vaja täiesti uut lähenemist, eh, täielikku solidaarsust eh, ja meil on vaja juhte, juhte, kes reaalselt pikas perspektiivis näeksid Euroopa vajadusi pikka aega äh, ja mitte arvamusküsitlusi ainult ei vaataks ning ei järgiks populistide arvamusi kõikidest nendes kriisiküsimustes. ja härra Fufi, kui suudate öelda, siin oli öeldud, et kolmsada kuuskümmend neli smugeldajat on kinni võetud, arreteeritud, ma kujutan ette, arreteeritud siis Itaalia õiguse alusel, nagu ma aru saan miks ei võiks Euroopalt mandaati saada Euroopa relvajõud, et oleks võimalik smugeldajad kinni võtta ja kohtu ette tuua, nii nagu me piraatidega teeme India ookeanis, aitäh! aitäh, ütleb esimees äh,. proua Bonafa järgnevalt, palun. suur aitäh, mul oleks väga kiire küsimus härra Fofile, ma tahaksin teada, kas äh, pärast arutelusid liikmesriikide vahel, toimus arutelusid ka teiste riikide merevägede juhatajatega, et teada, kuidas ühiselt kasutada vahendeid, muuhulgas ka humanitaarviisade ideed. homme seda muidugi veel teha ei saa, äkki läheb natukene kauem, aga et Euroopa Liidu laevad saaksid minna otse Liibüa ja Süüria rannikule ning varjup varjupaigataotlejad või põgenikud otse tuua Euroopa Liitu, ilma et nad peaksid äh, nende paadilogudega siia tulema, nagu me videolt nüüd nägesime uh,. Next... suur tänu. järgnevalt proua Kirkas. suur tänu. tahaksin äh, öelda härra Konstantinopolule tere tulemast äh, mina olen äh, nende meelt, kes äh, arvab, et humanitaarkriis äh, Kreekas on tulnud, tekkinud sellest, et majandusmudel on olnud vale suur tänu teie sissejuhatava sõnavõtu eest. tahaksin küsida Frontexi kohta. paljud meie parlamendis toetavad seda, et Frontexi eelarve peaks kolmekordistama selleks, et teatud päästeoperatsioone suuremalt ette võtta. milline on teie valitsuse positsioon Frontexi rolli suhtes üldiselt? suur tänu, ütleb esimees, järgmine kõneleja. proua Raades. härra Raades parandab ennast, äh, esimees. suur tänu. olen Rahvapartei liige Bulgaariast, üks riikidest, kes on väga oluliselt kannatanud äh, pagulaste ja äh, migrantide laine all. olen alati toetanud seda, et kõik Euroopa riigid peaksid aitama võtta vastutuse Äh, põgenike laine eest, sellepärast on mul väga hea meel, et äh, samme on võetud äh, selleks, et põgenikke aidata niipea kui võimalik. samuti olen ma kindel, et Euroopa Komisjon töötab nende tingimustega rändeprogrammis, mis kolmekümnendaks maiks peaks vastu võetama ning et need ettepanekud on kirjas ka Euroopa Parlamendi tulevikuraportis ma loodan, et äh, see raport äh, ei pea mõtlema ainult mitte ühe regiooni äh, Vahemere keskosa peale, vaid et ta keskendub tegelikult ka kõikidele välispiiridele, sest muidu lähevad inimkaubitsejad lihtsalt kusagile mujale, näiteks Mustamere teisele poolele mõnda nendest tendentsidest juba näeme ja seepärast peaks olema see otsus kõikidele liikmesriikidele selge. selge on, et meil on vaja kõikehõlmavat äh, vastust sellele. järgmine kõneleja, palun. suur tänu. eelnevad kõnelejad on tegelikult küsinud sama asja, mida mina tahtsin küsida, nii et äh, mul on üks küsimus see puudutab äh, Itaalia mereväge. kas te olete kas eh, erasektori organisatsioonid eh, või mõned muud organisatsioonid on olnud ka kaasatud eh, inimeste elude päästmisesse ja kui te olete näinud neid, kas, kas nad on kuidagi aidanud teie tegevusele kaasa, on see tekitanud probleeme või, või, või mida veel võiks selles osas ära teha? ehk oleks võimalik kõik organisatsioonid kogu, kuidagi kokku siduda ja panna nad kõik selle ühe eesmärgi nimel tööle ähm.? ma ei tea, kas on olnud äh, probleemi sellega, et erinevatel organisatsioonidel on äh, koordineerimisprobleemid? ja millised on olnud teie kogemused äh, selles osas siiamaani ning kuidas on võimalik meil mõjutada siin nõukogu ja komisjoni? praegu tundub, et fookus on peamiselt inimkaubitsejatele pandud, mis mulle tundub, et on vastutuse võtmise vältimine siin esimees ütleb aitäh ja äh, proua Björk järgnevalt, palun. suur tänu. suur tänu ka kõnelejatele, et te tegite väga selgeks meile, mis on elupäästvate missioonide ja piirikontrolli missioonide vahe täpselt. ma arvan, et väga oluline on see, et meie komisjon ja meie parlament nõuab nõukogul äh, seda, et nad ei tohiks mitte kunagi tulla selliste häbiväärsete järeldustega välja, nagu nad eelmine kord tegid seda. tundub, et on kaks erinevat tiiba siin, need, kes tahavad keskenduda äh, smugeldamisele, piirikontrollidele ning asüülipoliitikatele äh,, äh, äh tundub, et nad tahavad olla super Frontexist äh, siin, sellest äh, solidaarsusest me peaksime ka rääkima aga kui ma räägin äh, siin erinevatest äh, äh, solidaarsusvõimalustest, siis me räägime inimestest, kes on tulnud konflikti ja sõjatsoonist, sellest solidaarsusest me peame rääkima. siis me peame rääkima sellest, et elusid on vaja päästa ja siis tuleb anda kaitse. Euroopa Liidu ressursid peaks olema sinna suunatud. nii et suur aitäh, et te rääkisite solidaarsusest teisiti, teisel moel ning rääkisite sellest äh, et äh, elusid tõesti tuleb äh, päästma. mina olen Rootsist ja ma ütlen, et äh, ärge peitke ennast teiste taha, mõelge, mida te saate teha selleks, et Vahemeres elusid päästa. nüüd on aeg igal juhul teistes, teistel riikidel samuti aidata. suur tänu. järgnevalt üheks minutiks proua Maier. suur tänu, härra esimees kõik äh, siin soovivad äh, tragöödiate lõpetamist äh, Vahemeres. ma arvan, et siin on enamus asju juba öeldud, mille osas me oleme ju päri. aga kui me räägime uuest süsteemist ja uutest ettepanekutest, siis tundub, et see võib viia selleni, et Euroopa suunal tuleb veelgi rohkem illegaalseid ränd-, rändajaid ja see võib veelgi traagilisemate tulemusteni viia me räägime siin sellest, et äh, siin kohapeal tuleb tegeleda nende inimestega. tegemist on kindlasti ka äh, erinevate kulude osas äh, väga tõsine väljakutse. suur tänu. järgnevalt palun proua Winberg. tack, ordförande suur tänu, esimees. ma tahtsin öelda, et need katastroofid, mida me näeme, on kohutavad ja me oleme selles osas kõik päri. meil on erinevaid ideid, kuidas seda olukorda lahendada, räägime siin solidaarsusest ja ma pean ütlema, et ma olen väga pettunud. sellepärast, et mitte keegi ei ole öelnud siiamaani, et me peame aitama inimesi eh, just eh, pagulaste laagrites, eh, seda nende päritoluriikides. just sellised asjad võiksid aidata. Eh, küsimus on mul veel Frontexi kohta. käisin mõned nädalad tagasi eh, Frontexis Itaalias ja mulle tundus, et nad pidid oma välispiiridel tegelema illegaalsete kuritegude avastamisega, aga tundub, et päästeoperatsioonid on peamised, millega nad tegelevad, aga kuidas siis, äh, kuidas see sõltub nende tegevusest ju ka narkootikumide avastamine, erinevad kuritegevusvormid, prantslased on öelnud, et äh, ÜRO mandaadi all nad saaksid äh, Vahemerele saata oma sõjalaevad, mis, et suunata oma fookus nendele võrgustikele, kes inimkaubitsejatest koosnevad aga tundub, et eh, era, enamik inimesi on täiesti silmakirjalikud nendel teemadel rääkides. härra Tšekovski järgnevalt. Thank you very much, chair. suur tänu. Äh, tahaksin rääkida siin lahendustest sellele probleemile. mind huvitas peamiselt, mis juhtub inimestele, kes äh, asüüli äh, Äh, kelle asüülist keeldutakse, kuhu nad lähevad, kuhu nad tagasi suudetakse, kas äh, keegi uurib neid asju? kui me vaatasime teie poolt äh, toodud filmi, siis mulle tundus ja see on ka sama info, mis mul on, on inimesed Liibüast või mujalt, kes tulevad, annavad ära kõik oma raha ja kõik oma vara selle jaoks, et seda teekonda Euroopasse ette võtta ja kui nad Euroopasse jõuavad, siis nad äh, tegelikult tihti äh, põgeniku staatusele ei kvalifitseerugi. kui me saadame nad tagasi, siis kas me teame, milline saatus neid tabab? ja mu viimane küsimus puudutab äh, või on suunatud peamiselt professor Brückerile. Teie ütlesite, et inimestele tuleb anda võimalus Äh, seaduslikult Euroopasse asüüli taotleda või sisse rännata. Äh, õiguslikust aspektist, kuidas see oleks võimalik ja praktiliselt, kuidas on võimalik seda teha, kas paneme äh, püsti mingisugused kontorid, keskused või kuidas? härra Juurek, palun üheks minutiks. suur tänu me räägime tulevikest äh,, räägime tulemustest, aga me ei räägi tegelikult nende draamade ruut- äh,, juurpõhjustest ehk kodusõdadest Liibüas ja Süürias. kui selliseid sõdu ei oleks, siis oleks ka inimdraamasid palju vähem. niisiis äh, tulevikus, kui me jõuame sinnamaani, et me tahaksime stabiliseerida Egiptuse olukorda Äh, jällegi üks riik, kus äh, kodusõda on võimalik, siis mõelgem äh, selliste otsuste järelmite peale ning ka selle peale, mida ütles proua Reia, nimelt kui me tahame jätta mulje, et Euroopa võtab vastu suure arvu sisserännanuid, siis nende arv aina kasvab ja lõpuks äh, ma tahaksin äh, teile ka öelda, et hoidkem ennast tagasi, olgem tagasihoidlikumad. me peame näitama oma sümpaatiat ja mõistmist nende inimeste äh, suunas, kes inimesi merel päästavad, kui Poola võtaks, võttis vastu tuhandeid pagulasi Tšetšeeniast meile keegi ei öelnud häid sõnu. vastupidi, äh, tegelikult liikmesriigid töötasid äh, julgeolekuteenistuste kaudu Venemaaga koos. ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Dupree. Äh, merci, president. suur tänu, härra esimees tahaksin tänada admiral Fofit tema sõnavõtu eest, oma väga inimliku lähenemise eest, nüüd aga mida teeb hetkel Itaalia laevastik näiteks Frontexi operatsiooni raames, kas neid oskusi ikkagi veel kasutatakse, kuidas siis asjad praegu organiseeritud on? ja teiseks, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles minu kolleeg, kes siit nüüd paraku juba lahkus, Cecilia Wikström, nimelt, et meil on vaja integreeritud süsteemi varjupaigataotluste läbivaatamiseks ning varjupaigataotlejate ümberjagamiseks, nüüd äh, selle asemel lasta inimestel surra selle nimel, et varjupaika taodelda, siis peab laskma neil äh, taodelda seda juba varem, nii et kuidas seda siis korraldada? nüüd äh, veel üks küsimus, miks on komisjon ning Euroopa liikmesriigid nii äh, vastu sellisele seaduslikule varjupaiga taotlemise viisile, mis tegelikult lahendaks terve rea probleeme ära, sealhulgas ka paljud mainitud, nii et tundub, et siin jah, on tegemist tõsise umbusaldusega. Thank you very much, that's what suur tänu. see oli siis äh, liikmete küsimuste ring ja annaksin nüüd sõna kõnelejatele tagasi igaüks saab sõna umbes kolmeks minutiks eh, selleks, et eh, vastata mõnedele küsimustele ja võtta see teema kokku. ma tean, et eh, kokkuvõttes kõik küsimused ilmselt ei saa vastatud, aga võtame siis vastupidises järjekorras. nii et proua Konstantopolu ehk saaks alustada, palun, kolm minutit on teil aega. Thank you. suur tänu ma arvan, et üldine arusaam on et meil on vaja rohkem ära teha. ja ma saan aru, et paljud on olnud väga kriitilised siin täidesaatva võimu suhtes. aga ma kutsuksin üles meid kõiki võtma erinevaid tegevusi ette parlamendi liikmetel äh, on äh, roll mängida ja nad äh, saavad tegelikult aktiivselt julgustada erinevaid algatusi, mis äh, kaitsevad neid väärtusi ja neid õigusi, mis ei ole mitte ainult kaitsmist ka väärt, vaid <clears throat> mille kohustus meil on. <clears throat> kui me räägime siin kindlusest Euroopa, siis ma ütleksin, et see ei ole mitte ainult poliitiline kokkuvõte, vaid see on elu õppetund. kindlas Euroopa on asi, mis äh, kukkus läbi ja nüüd äh, ikkagi rõhuda sellele loogikale, et me saame kuidagi äh, mingisuguseid müüre siin püsti panna, et me saame kuidagi kaitsta ja ma tõesti, mulle ei meeldi sõna kaitsta, sellepärast et see me räägime praegu õnnetutest inimestest, asüüli taotlejatest, me näeme neid kõiki eh, ohuna, aga see idee, et eh, on võimalik mingisugused müürid eh, panna paika selleks, et kaitsta oma piire, see on absurdne. see on loogikavastane, see on geograafia vastane samuti. esitati küsimus ka siin valitsuse positsioonist Frontexi suhtes. tahaksin Äh, tuletada meelde, et võimude lahusus on olemas ning äh, ma ei taha vastata otseselt valitsusega seotud äh, küsimustele, sellepärast et ma olen Kreeka parlamendi president, aga kindel on see, et parlament ja parlamendiliikmed peaksid väga tundlikult vaatama neid küsimusi, mis tekivad rahvusvahelise õiguse äh, riivest ning inimõiguste riivest äh, läbi jälitustegevuse või nii-öelda jälitustegevusoperatsioonide. Äh, Kreekas on väga dramaatilisi näiteid selle kohta, näiteks inimesed, kes farmakoneesis uppusid väidetavalt siis, kui nende paat keerati ümber päästeoperatsiooni käigus, aga meetodid, mis äh, mereõigust rikkusid ning ka rahvusvahelist eraõigust. Äh, nüüd äh, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide osas me peaksime sisse viima seiremenetluse selleks, et, selleks, et inimõigusi kaitsta. ma tahaksin ka vastata Äh, küsimusele, mis puudutas pagulaslaagrit, ma arvan, et väga oluline on öelda, et me ei ole varem öelnud piisavalt, ei ole varem võtnud sõna piisavalt. Äh, sest selle niinimetatud äh, pagulaste vastuvõtmise menetluse kohta. Kreeka kogemus selles vallas on äh, musta huumori kogemus, äh, nagu ma viitasin sellele juba ka varem. pagulaslaagrid, millel on tegelikult olnud kontsentratsioonilaagrite äh, tunnused, kus puuduvad igasugused hügieenitingimused, kus väga baasinimlikke vajadusi ei saa täita. see on asi, mida me ei saa kindlasti ära peita kusagile. Mm, lõpetuseks tahaksin ma tunnustada Rootsi kolleegi eh, poolt tehtud avaldust. tõsi ta on, et solidaarsus on ja see peaks olema suunatud neile, kellel on eh, vajadused ja kellel on häda ning solidaarsus peab olema täidetud sisuga, mis seda terminit õigustab see oleks inimõiguste toetamine. see peaks, seda solidaarsust peaks ka väga selgelt näitama, mitte ainult inimestele, aga ka teistele liikmesriikidele ja ühiskondadele, aitäh. Thank you very much uh,, professor. suur aitäh, professor De Breuker. nüüd on teil sõna ja samuti kolm minutit teie lõpumärkusteks suur aitäh, ma loomulikult äh, vastan siin väga lühidalt, kõigepealt esiteks me peame silmas pidama seda, et solidaarsus tõepoolest kujutab endast Euroopa Liidu õiguses õiguslikku kohustust, kuid mitte rahvusvaheliselt. siin on küll mõned erandid rahvusvahelises pagulasõiguses ei ole õiguslikult siduvat normi solidaarsuse kohta ja näiteks ümberasustamine ei ole sugugi kohustuslik riikidele. nüüd Euroopa Liidu õigus, kui te vaatate artiklit kaheksakümmend, siis jah, seal on küll kohustus, kuid siiski äh, jäetakse veidi kaalutlusõigust Euroopa Liidule selle kohta, kuidas seda täpselt teha. nii et nüüd artikli kaheksakümmend alusel ei saa sundida ühtegi liikmesriiki võtta oma riiki varjupaiga taotlejaid. on võimalik panustada ka teistmoodi, näiteks äh, rahalise panusega nendesse vahenditesse, millega äh, ümberasustamist korraldatakse. nüüd Euroopa ühine varjupaigasüsteem minu arvates on absoluutselt vajalik siin silmas pidada seda, et me ei piirdu mitte õigusaktidega. süsteem tähendab õigusakte, kuid ka operatiivkoostööd rakendusfaasi varjupaiga ameti kaudu, äh, solidaarsus ning ka väline mõõde. nii et paraku on jäänud mulle mulje, et see ei ole inimestele alati päris selge, inimestel jääb mulje, et kui nüüd õigusakt heaks kiita, siis on ühine varjupaigasüsteem loodud Euroopa Liidus, nii see ei ole. nüüd, kas meil peaks olema äh, tsentraliseeritumalt juhitud süsteem, jah, äh, aga kiiresti seda ilmselt teha ei saa, me oleme teinud küll selle kohta mõned ettepanekud Odüsseuse võrgustiku kolleegidega, kahe tuhande kümnendal aastal juba tuli see Euroopa Parlamenti Neid ettepanekuid oli lausa mitu ja ühe eesmärk oli EASO mandaadi laiendamine selleks, et EASO saaks ähm, ka saata administratiivseid ettekirjutusi liikmesriikidele, mida siis liikmesriigid peavad järgima, kui nad ei suuda ära põhjendada, miks nad seda teha ei äh, suuda ja seda tehakse siis äh, kohtuniku äh, valvsa pilgu all. tahaksin siin nüüd teile ühe ette, ühe küsimuse ise esitada ja EASO-le andis hinnangu ju EASO poolt palgatud sõltumatu firma, nii et nüüd tekib siis küll küsimus, et kas see hindamine oli ikkagi sõltumatu ja objektiivne vastavalt artiklile seitsekümmend nüüd Frontexist, jah, loomulikult Frontex saab praegu väga hästi teha otsingu- ja päästeoperatsioone ja tegelikult äh, igasugusest äh, operatsioonist saabki otsingu- ja päästesüsteem. nüüd äh, erinevad õiguslikud võimalused me peaksime väga ettevaatlikult siin terminoloogiat kasutama, kui me räägime kas siis varjupaiga saamisest eh, seaduslikul teel, küll aga mitte sisserändeks, nii et kas on õiguslik kohustus luua seaduslik rände eh, võimalus, see on väga vastuoluline küsimus mille osas ei ole nõus omavahel isegi juristid ja pidage meeles, et Genfi konventsioon, ükskõik kas see meile meeldib, on ikkagi ju põgenike kohta käiv äh, konventsioon ja see ei puuduta mitte varjupaiga taotlejaid. nii et humanitaarviisa minu arvates ei ole küll hea mõte, ma ei saa päris täpselt aru, kuidas siis liikmesriigid peaksid hakkama saama väga suure hulga äh, taotlustega äh, ÜRO äh, põgenike ülemkomisjon on hoopis paremini varustatud selleks, et suure hulga põgenikega toime tulla ning ümberasustamisega samuti. miks siis andmekaitset, andme, andmekaitse põhimõtteid ei järgida, ma tõesti ei tea. komisjonis vist inimesed kardavad nii-öelda juriidiliselt apelleerida nüüd on selliseid liikmesriiki, kes äh, arvavad, et kui nemad on solidaarsed, siis nad toovad kasu nendele riigidele, riikidele, kes solidaarsed ei ole, nii et tegelikku arutelu ju toimunud ei ole ja nüüd üks küsimus siiski parlamentile, mul on natukene probleeme äh, ülemkogu järeldustega siin punktis kolm, nad ütlevad, et nad on võtnud kohustuse võidelda inimkaubitsejate vastu vastavalt rahvusvahelise õiguse põhimõtetele. ja miks nad siis äh, räägivad siin inglise keeles sõnast äh, trafficker ja mitte smuggler. nii et kas see on äh, lihtsalt viga või on see tehtud meelega? suur aitäh ja äh, härra Xoreb selleks, et äh, veel lõpetuseks sõna võtta, palun. ma ei kuluta ära mitte seda kõike kolme minutit ja ma olen juba peaaegu lennukist maha jäämas, aga see ei ole ainus põhjus. meie läbi viidud operatsioonid toimuvad Liibüa otsingu ja pääste territooriumis ja territooriumil ja tegelikult peaks Liibüa koordineerima seda tegevust seal piirkonnas Liibüas, aga ei võeta isegi telefoni vastu, neil ei ole üleüldse mingisugust võimet selle kõigega hakkama saada, ma ei tea, kas tahet neil on, see on samuti küsimärgi all. nüüd asutus, mis koordineerib pääste- ja otsinguoperatsioon on Rooma koordinatsioonikeskus. Itaalia seega peab hakkama saama ka äh, Liibüa piirkonnas toimuvate operatsioonide äh, korraldamisega, lisaks omaenda äh, piirkonna operatsioonidega meie randumine toimub alati Itaalias ja see määrab ka ära selle keskuse, mis ähm, operatsiooni haldab. ja ma tegelikult tahaksin siin pööra-, pöörduda mitte ainult libekomisjoni liikmete, vaid terve Euroopa Parlamendi poole. Te peate avaldama survet ja seda ütlen ma lihtsalt kodanike nimel, kes on teie poolt hääletanud ja teid siia ametisse pannud. Te peate võimalikult palju survet avaldama selleks, et ähm, sisserändajate ähm, otsimine ning ähm, päästmine depolitiseeritaks ning sellest peab saama prioriteetne küsimus, aitäh! tänan ja nüüd äh, lõppsõna admiral Fofilt, jällegi kolm minutit, kui võimalik. Eh, e jah, ma üritan jaa, üritan lihtsalt täpsustada, sellepärast et äh, Itaalia kohta küsiti. Rooma päästekeskus siis vastab äh, kutsetele ning on vastutav, see tähendab seda, et kes ei vasta, see ei ole ka vastutav praegu. Liibüa äh, võimud ei suuda abi pakkuda Itaalia vastab ja teeb seda sellepärast, et leiab, et nii on õige, aga põhimõtteliselt oleme me kõik ikkagi vastutavad. nüüd edasi, millised reeglid kehtivad, kui päästetakse, aga ei võeta vastu äh, sisserändajat, tegelikult päästmine toimub laeval ja mitte Euroopas ega kuskil mujal laeval on äh, teatud riigi lipp ja laev esindab siis äh, selle riigi, seda riigi, kus on, mille lipp on. tegemist on inimestega, kelle elu on ohus. kui need inimesed on pardal äh, võetud, siis nad enam ei ole ohus. nii kapten on, võib küsida kõikidelt liikmesriikidelt, kes lähipiirkonnas on, maabumisluba ja sellele võidakse vastu ja vastuta jaatavalt või eitavalt, kui vastavalt sellele, kas saadakse vastu võtta või mitte ja vastutus on siin liikmesriigil. Itaalia siiani on no, väga palju koostööd teinud. Te mõistate muidugi, et igal juhul sinna arvnäitajad ei ole praegu vastu võetud, aga kui me enam ei suuda vastu võtta, siis ja kui teised ei, ka ei aita samavõrra, siis see tekib väga suur probleem lugupeetud Spinelli, kas teeme, kas kordame siin sama viga? võideldes kuritegelike organisatsioonide vastu. vastus on lihtne. ma olen väga rahul, et Frontex tegutseb nüüd. tegemist ei ole küll ideaalse äh, lahendusega, nagu ka Mare Nostrumi puhul, aga väga hea, et Euroopa on hakanud ometi reageerima ja ma olen veendunud, et see on oluline, aga me peame võitlema igasuguse ebaseadusliku tegevuse vastu meredel. seega, kui Frontex suudab veelgi tõhusamalt võidelda ebaseaduslikkuse vastu ja ma olen veendunud, et see on põhjendatud, siis võin ütelda, et Frontexi tööl on oma tähendus siin küsiti ka selle kohta, kakskümmend aastat tagasi Albaania taotles äh, koostööd Itaalia poolt ja muidugi me pakkusime abi. Äh, aga praegu me näeme, et need alused, mis jõuavad äh, Itaaliasse, on tihti kaluripaadid me ei saa siin ütelda, et äh, me kuidagi suudaksime piirata seda, aga kui nagu juhtub merel, rünnatakse äh, kuritegelike organisatsioonide poolt Euroopa aluseid ja kui kasutatakse ka põgenike aluseid rünnakute eesmärkidena, siis ma usun, et on igati põhjendatud äh, reageering taoliste rünnakute vastu ja siis ka rünnata äh, vastu. nüüd praegu vaadeldakse seda, mida Frontex saaks enam teha rahvusvahelisel tasandil, mida rohkem liikmesriigid äh, helikoptereid äh, ja aluseid eraldavad, seda tõhusam on Frontex. aga nõukogus samuti arutatakse mere ja sõjaväe äh, missioonide võimalikust, äh, mitte ilmtingimata Euroopa Mare Nostrumit, aga lihtsalt kuidagi täiendada rahvusvahelistes Euroopa vetes, äh, täiendada siis Frontexi tegevust. sest et kui Euroopa suudab koordineeritult äh, oma missiooni täita, teha seda ning võidelda terrorismi vastu, võidelda ebaseaduslikkuse vastu ning päästa samuti inimesi merel, siis ma usun, et see on igati õigustatud. proua Gomes, Itaalia ja rahvusvaheline õigus, jah. me oleme kahe aasta vältel tegelenud selle küsimusega. piraatlus, orjakaubandus ning ebaseaduslikud tehingud on hukka mõistetud rahvusvahelise õigusega ning me leiame, et äh, immigrantidega kaubitsemine on äh, väga murettekitav äh, ja ja veelgi, veelgi murettekitavam tegelikult kui orjadega kaubitsemine, sellepärast et orje transporditakse heades tingimustes, migrante aga mitte meil oleks vaja uut rahvusvahelist äh, õigusakti, mis puudutaks neis tingimustes just nimelt immigrantidega äh, smugeldamist. sellepärast, et tihtilugu neid piinatakse. sest kuigi orje tihti piinatakse, et nad paatale saada, siis ma usun, et siin äh, käsi koheldakse ka immigrante kui orje. nüüd Liibüa ranniku kohta tuleb vaadata, kes esindab praegu Liibüa valitsust, tegelikult me teame, et see valitsus on tunnustatud, me teame ka, et Liibüa on tegelikult kolme erineva rahvuse vahel jagatud ning keerukas on töötada neis tingimustes, me peame vältima igati vägivaldse olukorra tekkimist, kui me suudame nüüd mm, saadab nõusoleku, siis muidugi me e, teeme koostööd ja üritame muuta siis e, olukord paremaks, tagada turvalisuse e, põgenike laagrites ning üritame pakkuda ka varjupaiga taotlemise võimalust koha peal. aga tegelikkuses muidugi ei ole me veel nii kaugele jõudnud. palun lõpetage. jah. vabaühendused Nende roll on äh, põhitähtis, paljud äh, asjad, mida me teeme, ei suudaks me teha ilma vabaühenduseta. vabatahtlikud äh, teevad tõesti suurepärast tööd ning ka need organisatsioonid, mis on tõesti sõjaväevastased, tegelikult paljudel juhtudel on olnud meie kõige ustavamamateks liitlasteks siin mida teeb Itaalia laevastik, härra Deprez küsis selle kohta. üritan teile siin statistilisi andmeid eh, tuua, sellepärast et Mare Nostrum on nüüd läbi, Triiton hakkas pihta. Triitoniga ütles, et ei päästeta kedasi, aga esimesest novembrist kuuenda märtsini on päästetud viis tuhat kaheksasada seitsekümmend, eh, viiskümmend seitse inimest ning eh, päästeti nad merel muidugi tuleb siin arvestada ebaseadusliku aspektiga kui ka kaitsega ja üle äh, seitsme tuhande, äh, seitsmeteist tuhande on päästetud, mis puudub neliteist tuhat Itaalia piiridel. Äh, finantsvalve on tuhat kaheksasada kolmkümmend neli päästnud, nii et kokku üle viiekümne tuhande inimese on päästetud me ei ole seega alla andnud äh, ja võitleme endiselt, aitäh. Thank you very much. suur aitäh. me oleme jõudnud selle mõttevahetusega ühele poole, suur aitäh osalemast ning järgmine arutelu toimub libekomisjonis kahekümne kuuendal mail ja ma tahaksin nüüd palun kõigil lahkuda siit ruumist võimalikult kiiresti, kes lahkuda soovivad, et me saaksime siis juba kahe minuti pärast minna järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt koostalitlusvõimealased lahendused Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks ISA kaks.

Okay, colleagues, please, if everybody could take a seat or proceed. kui nüüd kõik saaksid võtta istet ja liiguksid need inimesed väljapääsu poole, kes tahavad siit lahkuda, siis saaksime minna meie järgmise päevakorrapunkti juurde. Could I ask you to palun, kui oleksite nii kenad, siis äkki võiksite vestlust jätkata juba saali ukse taga et me saaksime siis äh, vastavalt päevakorrale minna meie järgmise punkti juurde, milleks on number neliteist koostalitlusvõimealased lahendused Euroopa haldusasutuste ettevõtjate kodanike jaoks ISA kaks. koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend, raportöör või siis vabandust, arvamuse koostaja on äh, Jeroen Lenners vastutav komisjon on ITRE. ja nüüd toimub meil arutelu, muudatusettepanekute läbivaatamine. libekomisjon on siin kaasatud vastavalt äh, reeglile viiskümmend neli ja ma tahaksin kõigepealt anda sõna raportöörile härra Nenersile ja siis äh, variraportöörile ning teistele suur aitäh, härra esimees, ma ei hakka seda pealkirja rohkem ette lugema, te seda juba tegite minu eest. nüüd me arutasime seda teemat juba kahel korral ja tundub, et põhimõtteliselt oleme nõus meie kahe ühise eesmärgi osas. isa kaks peaks hakkama tööle esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist ning lisaks oleme nõus ka selles osas, et andmekaitse peab olema tagatud piisaval tasemel. kakskümmend äh, muudatusettepanekut, kuus kompromissmuudatusettepanekut saatsin ma täna päeva esimeses pooles laiali ja ma vabandan, et variraportööride kohtumist ei ole ma veel suutnud korraldada siiamaani loodetavasti saame seda teha juba lähitulevikus. igal juhul kõige olulisem küsimus on siin andmekaitse äh, reeglite lisamine, nii et siis äh, eraelu puutumatus äh, ja siin on meil ka uus artikkel tekstis, mis põhimõtteliselt ütleb, et kõik lahendused, mis töötatakse välja lisaprogrammi alla, peavad kinni pidama ähm, kõikidest andmekaitsjate reeglitest ning andmete äh, edastamise reeglitest. nii et loodetavasti siis kolleegid on nõus, et me saaksime selle kõik võimalikult kiiresti heaks kiita. suur aitäh selle sõnavõtu eest ja kogu teie töö eest, kas variraportööridest keegi äh, soovib sõna proua Talli. suur aitäh, suur aitäh raportöörile, nagu ta ütles, siis saime kompromissmuudatusettepanekud täna hommikul, vaatasin need kiirelt läbi ja tundub, et meie sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud on siin hõlmatud, kuid on mõned, mis minu arvates on jäänud siiski osaliselt välja, aga saame siis saata selle kohta ka omapoolsed kommentaarid. lõppkokkuvõttes äh, ma saan aru, et me püüdleme ühe asja suunas, seda ma näen ka variraportööride muudatusettepanekutest, nii et kõik on üsna sarnane. tundub, et me oleme nõus ka selles, et andmekaitsel on siin põhimõtteline tähtsus meie igapäevaelus. nii et me räägime siin isegi rohkemast kui lihtsalt andmekaitsest siin füüsilises reaalses maailmas, vaid et me räägime ikkagi ka juba virtuaalsest maailmast. sest et me ju teame, et need kaks maailma on tänapäeval saanud üheks nii et kindlasti teen koostööd raportööriga ja saadan talle ka omapoolsed märkused, aitäh! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte, nii et seega on see asi siis nüüd läbi arutatud. kui te tahate veel midagi lisada, võib-olla tahab sõna võtta härra Stagias komisjonist suur aitäh! tahaksime tänada raportööri hea töö eest. tegemist on väga keerulise teemaga, ta üritas siin kõik erinevad muudatusettepanekud eh, kokku võtta. ja lahendused, mis luuakse Euroopa Komisjoni poolt ning mida haldab Euroopa Komisjon, siis andmekaitse on ju automaatselt kohe seal sees ja loomulikult teeme koostööd raportööriga, et üritada täpsustada siin programmi erinevaid aspekte, tagamaks ikkagi seda, et andmekaitsereeglid ei kohalduks vaid komisjoni lahenduste puhul, vaid ka kolmandate isikute lahenduste ning kolmandate riikide puhul ka suur aitäh, suur aitäh raportöörile, variraportöörile ja härra äh, Saagiasele. ja see päevakorrapunkt on seega läbi võetud ning hääletus äh, härra Lennartsi raporti üle toimub kahekümne kuuendal mail. suur aitäh!